ette saadikupuutumatuse võtmiseks, võtan selle teadmiseks ja see kantakse ka selle istungi protokolli. kui protokolli jõustumiseni vastuväiteid ei ole, siis äh, võetakse see otsus sellisel kujul vastu.